konverentsil vastu võeti. järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised kõned vastavalt kodukorra reeglile sada viiskümmend. minu ees on sõnasoovijate nimekiri ning ma annan siis saadikutele üksteise järel sõna ja esimesena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 ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et Lissaboni leping sisaldab ka põhiõiguste hartat. see toob kaasa tagajärgi inimestele, kellel on puuded, inimesed, kellel on probleeme. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu kolmele asjale. vastavalt sellele hartale ei tohi mitte kedagi otseselt ega kaudselt halvemasse olukorda panna Äh, kui tal on puuetega laps või puuetega sugulane. nüüdsest alates äh, peavad kindlustuspoli-, kindlustusettevõt-, firmad äh, andma kindlustuspoliise ka puuetega inimestele ning kolmandaks Euroopa Liidu institutsioonid ja ja ma tahaksin öelda, et tegemist on äh, kristlik-demokraatlike väärtustega, me peame hoolitsema selle eest, et kõik puuetega inimesed saaksid äh, elada väärikalt, et neist peetaks lugu, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu siis nendele kolmele asjale, mida ma mainisin. ning ma loodan, et te toetate äh, puuetega inimeste interrühma loomist. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Kalinovski üheks minutiks suur aitäh, president. Euroopa Liidus on üks, iga seitsmes inimene mõne vähemuse lii-, rahvusvähemuse liige. rahvusvähemustel on märkimisväärsed õigused minu arvates tuleks mainida, et Euroopa Liit on mitme rah-, paljurahvuseline ri-, ühendus ja demokraatiat tuntakse selle järgi, kuidas vähemusi koheldakse. Lissaboni leping ütleb väga selgelt, et äh, rahvusvähemuste õigustest tuleb lugu pidada ning põhiõiguste harta välistab igasuguse diskrimineerimise etnilise päritolu alusel. kahjuks on Euroopa Liidus riike, Äh, mis endiselt rakendavad assimilatsioonipoliitikat. rohkem kui kakskümmend aastat on Leedu diskrimineerinud oma kodanikke erinevates eluvaldkondades ja selline diskrimineerimine jätkub ka sellest ajast saadik, kui Leedust sai Euroopa Liidu liige. suur aitäh. ja nüüd härra Jaroslav Valesa, üks minut, palun president, neljateistkümnendal oktoobril Euroopa Komisjon eh, tegi teatavaks oma iga-aastase laienemisstrateegia, selles võetakse kokku Lääne-Balkani riikide poolt ja Türgi poolt tehtud edusammud Äh, arvestades äh, ülemaailmset finants- ja majanduskriisi ning neid suuri probleeme, mis nende riikide ees järgmistel aastatel seisavad. oma lühikeses sõnavõtus tahaksin kõnelda Euroopa Liidu ja Türgi äh, delegatsiooni liikmena, ma tahaksin, et Türgi jätkaks demokraatlikke reforme ning lahendaks konfliktid naabritega. liitumisläbirääkimised on jõudnud sellesse staadiumisse, kus Türgi peab mitmekordistama oma jõupingutusi, et liitumiskriteeriumitele vastata. Euroopa Liidu liikme staatus peaks olema stiimuliks, edendamaks demokraatiat ja inimõigusi, riiki moderniseerida ning Euroopa standardeid saavutada, aitäh! ja nüüd saab sõna Mark Tarabella üheks minutiks. kallid kolleegid, iga kuue sekundi tagant sureb maailmas laps nälga ning üle miljardi inimesi kannatab alatoitluse all. see, see tõsteti esile ka Pittsburghis toimunud tippkohtumisel. lubati abi kahekümne miljardi dollari ulatuses ning seda lubati ka G kaheksanda tippkohtumisel Lakulas, kuid kuueteistkümnendal eh, novembril toimunud eh, Rahvusvahelise Toiduorganisatsiooni tippkohtumine näitas, et eh, tulemusi igal juhul neil lubadustel ei ole nii et ei ole sugugi üllatav, et need nelikümmend artiklit, mis räägivad neljakümne neljast miljardist äh, eurost põllumajandusabist äh, vaesematele riikidele, on jäänud kirjasõnaks. ning äh, ma tahaksin avaldada seda, selle kahepalgelisuse pärast pahand-, pahameelt, ma tahan, et kahe, G kakskümmend äh, teeks seda, mida nad lubavad ja nagu äh, ütles üks prantsuse humorist, äh, on vaja tohutut kannatust selleks, et oodata ära seda, mida kunagi ei juhtu. Antonio Massup Hidalgo. suur aitäh ja nüüd härra Hidalgo, palun. Situación... olukord Lääne-Saharas on väga raske inimõiguste äh, Asturias, eh, minu kodupiirkonna inimõiguste äh, organisatsioon on, on rääkinud sellest, et seal on palju inimrööve, inimesed jäävad kadunuks, piinatakse ning Sahharovi kauhinna kandidaat proua Haiger visati okupantide poolt sellelt territooriumilt välja. proua Malmström, komisjoni liikmed, uued nõukogu esindajad, tahaksin teilt küsida, kas Euroopa Liit peaks, kas Euroopa Liit peaks aitama neid tagakiusatud inimesi, kahekümne, Berliini müüri kahekümnenda aastapäeva ajal on meil väga lähedal uus müür, võtke neid kuulda ja päästke nende elud. What, what, what? E, aitäh. E, Karl Haglund, palun, üks minut. aitäh, president möödunud äh, nädalal kuulsime väga palju Läänemerest ja ka mina tahaksin täna sellel teemal sõna võtta. möödunud nädala kolmapäeval toimus meil lepitus äh, kahe tuhande kümnenda aasta eelarve osas ja seal nähakse ette kakskümmend miljonit Euroopa Liidu Läänemere strateegiaks, äh, mille parlament heaks kiitis esimesel lugemisel loomulikult on meil vaja õiguslikku alust Läänemere strateegia jaoks, ma tahaksin äh, komisjonile seda meenutada, sest ainult siis saame me seda raha kasutada. loomulikult äh, on olukord pakiline ning äh, ma loodan, et selleks, et me midagi väga kiiresti saaksime ära teha, ka nõukogu ja komisjon tegutsevad koheselt. suur aitäh! ja nüüd äh, saab sõna proua Flotre. Äh, tänan, härra president. neljapäeval olin ma Tuneesias Dafim Berbegi luuletaja kohtuprotsessil, keda süüdistatakse kummaliste arusaamatute seaduste rikkumises Tuneesias pärast kahekümne viiendal oktoobril toimunud valimisi kiusatakse inimõiguslasi taga. Ben Ali võttis ilmselt kasutusele kahekümne viiendal oktoobril ehm, kasutusele meetmed, et varjata, kui ebapopulaarne ta on tuneeslaste seas ning see tähendab ka seda, et ähm, saatkonnad ja Euroopa Komisjon olid täiesti ükskõiksed ja kes ei, ja nad ei tundnud mitte mingisugust huvi äh, selle protsessi vastu, me ei aita hädas olevat inimest, mida me ometi ootame saatkondades ja komisjonis, me peame silmapilkselt reageerima, erima, me võttes arvus, aluseks meie vastastikuse lepingud Tuneesiaga, miks me ei nõua Benalilt, et äh, ta äh, lõpetaks sellise käitumise, see on vastuolus meie lepingutega. aitäh ja nüüd härra Tomaševski Uh, um, pan Joao Ferreira. Eh, teda ei ole kohal, siis saab sõna härra Ferreira. O acordo comercial assinado no passado dia 4 entre kaubandusleping, mis kirjutati alla Euro Iisraeli ja Euroopa Liidu vahel põllumajandustoodete eh, osas kala ja töödeldud kalatoodete kohta on, jätab väga soovida, see on osa meie liberaalsetest poliitikatest, mis mm, hävitab meie kalandus- ja eh, põllumajandussektori, kuid kõige hullem on see, et see leping sõlmitakse riigiga, mis rikub, rikub eh, elementaarseid õiguseid. ei, ei, eh, er-, nad ei respekteeri teekaarti, ehitatakse edasi häbistavat müüri ning äh, peletavad minema palestiinlasi Jeruusalemmast. rikutakse inimõigusi ja huma-, rahvusvahelisi humanitaarseaduseid. me mõistame hukka selle leppe allakirjutamise, mis on seotud ka äh, nende, äh, ka Iisraeli kolonistide toodete müügiga Jordani jõe läänekaldal. me avame, me avaldame solidaarsust Palestiina rahvaga neil on õigus suveräänsele Palestiina riigile. Äh, suur aitäh. Äh, Gerard Patton järgmisena. aitäh, president äh, Venemaa pagulane Pavel Strojnov avaldas hiljuti raamatu, kus ta räägib koostööst Leiboristide partei ja Nõukogude Liidu vahel, mis leidis aset külma sõja ajal. Nõukogude Liidu arvi, arhiividokumendid näitavad, et tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastal Neil Kinnog opositsiooniliiger võttis ühendust Gorbatšoviga, vaatamaks, kuidas Kreml reageeriks sellele, kui leiboristidest valitsus lõpetaks Tridenti tuumarakettide programmi kui see kõik tõele vastab, siis lord Kinnock võttis ühendust Suurbritannia vaenlasega selleks, et saada heakskiitu oma partei kaitsepoliitikale ja kui ta oleks ametisse valitud, siis oleks olnud Briti kaitsepoliitika. kui see kõik tõesti tõele vastab, siis on Lord Kinnock süüdi riigireetmises. Need dokumendid, mis praegu olemas on, vajavad uurimist kõige kõrgemal tasandil, seda peavad tegema Briti võimud ning Lord Kinnock peab äh, tuginedes olemas, peab vastama olemasolevatele tõenditele, põhjendama neid. aitäh! ja ma tahaksin teile meelde tuletada, et seitsekümmend üheksa inimest on sõna soovinud ja meil on kolmkümmend kuni kolmkümmend viis minutit. see märkus oli mõeldud neile, kes siin praegu veel sõna paluvad. niisiis, kolleegid, ma väga vabandan, aga ma ei saa kõiki soovijaid nimekirja panna. ja nüüd saab sõna härra Shaba Shogor. köszönöm elnök úr szomorú hogy a kisebbség tänan, härra president. kahetsusväärne on see, et vähemuste õigused, eriti keelelised õigused äh,, ei leia austamist. härra president, ma tahaksin teid tänada selle eest, mida olete teinud Slovakkias õiguste taastamise nimel ka Tšehhi Vabariiki tuleks siinkohal mainida, aga ilma Lissaboni lepinguta peaks olema aru saada, et äh, Benesi äh, dekreedid on äh, õigusvastased, siin on tegemist rohkem kui kuue dokumendiga. me loodame, et Euroopa Liidu tulevikku ei mõjuta kollektiivne õiguste äravõtmine, mida esineb alates Teise maailmasõja lõpust peale, vaid et tagatakse vähimist, vähemuste õigusest. proua Anna Saborska järgmisena, palun. aitäh, president. kahekümnendal novembril tähistati kahekümne aasta möödumist äh, ÜRO laste õiguse konventsiooni vastuvõtmisest. demograafilised muutused, töö ja pereelu ühendamine, sotsiaalne kaasatus, võitlus vaesuse vastu ning põlvkondadevaheline solidaarsus nõuavad sel-, sellis-, selliseid teadmisi, mida omavad mit-, valitsusvälised organisatsioonid. laste õiguste konventsioon äh, dikteerib, et lastel peaks olema õigus kasvada perekonnas. Äh, pere ja lapsekaitse interrühm Euroopa Parlamendis on äh, mitmeid erakondi ühendav rühm ning ma kutsun kõiki parlamendisaadikuid oma fraktsioonides seda interrühma toetama see muudaks äh, meie jätkuva hea töö võimalikuks, aitäh. ja nüüd proua Sarbu üheks minutiks. suur tänu teile. rumeenlaste olukord Itaalias on aina murettekitavam. kogu Euroopa teab juba, äh, kuidas äh, rünnatakse ühte äh, ühte kogukonda mõningate inimeste pärast, see kogukond kannatab, näiteks pressi jõudis eh, räige diskrimineerimisjuhtum. nimelt üks telefoniettevõte eh, soovitas eh, oma töötajatele mitte sõlmida lepinguid Rumeenia päritolu kodanikega ning üks Äh, ähm, mustlane, mustlast päritolu Rumeenia kodanik äh, sai vigastada, ükski haigla polnud nõi-, nõus teda vastu võtma. Äh, rumeenlased peavad selliseid asju iga päev üle elama, ma arvan, et Euroopa tasandil peaks pöörama tähelepanu, Itaalia valitsuse tähelepanu sellisele küsimusele, et rumeenlaste vastane diskrimineerimine lõpeks. aitäh ja härra Derek Vogen! aitäh, president, ma kavatsesin kõnelda sellest, kui oluline on Euroopa Liidu struktuurifond äh, Walesi piirkonnale pärast aastat äh, kaks tuhat viisteist, aga ma pean äh, härra Pattoni kommentaaridele vastama, ta rääkis tunt-, tuntud eh, poliitikust Neil Kinnockist. süüdistada sellist inimest reetmises on minu arvates väga ebaparlamentaarne käitumine ja eh, härra Patten peaks olema, eh, tundma häbi. ma tahaksin, president, et härra Pattenilt palutakse, et ta oma sõnavõtt tagasi võtaks. aitäh. ja nüüd annan sõna Ivo Vaiglile. aitäh, president. peatselt on meil võimalus äh, ära kuulata kuulata seda, mida on öelda välispoliitika kõrgel esin-, kõrge esindaja kandidaadil. meie jaoks on see samuti proovikiviks ning vastuseks küsimusele, millist mõju saab Euroopa Liidul olla Lähis-Ida rahuprotsessile ja kas Euroopa Liit saab üleüldse selles protsessis mingit aktiivset rolli mängida. siiani me ei ole olnud kuigi edukad, kolleegid, kes enne mind sõna võtsid, äh, on sellest juba kõnelnud. Äh, Palestiina nõiaring jätkub palestiinlased ründavad iisraellasi, Iisrael vastab ebaproportsionaalselt, on palju ohvreid. ma arvan, et me ei tohiks hetkekski öö, äh, oma tähelepanu sellelt regioonilt ära võtta. aitäh, Chris Davis järgmisena president. president Ühendkuningriigi ja paljude teiste rahvaste sõdurid võitlevad ja surevad Afganistanis. meile öeldakse, et põhjus on selleks, et meie kodumaa turvalisena hoida, selleks, et võidelda Al-Qaidaga, kaitsta naiste õigusi, aga need argumendid mind enam ei veena. ei ole selget poliitilist strateegiat ja ma ei tea, Äh, mida me oma sõdurite surmaga peame saavutama. Äh, nad ei taga julgeolekut, nad pigem suurendavad ohtu. Äh, nad lasevad islami ekstremistidel kujutada meid sissetungijatena. meie tegevus soodustab radikaalse läänevaenuliku islami levikut. meil on vaja diplomaatilist strateegiat, me peame kõnelema Talibaniga, me peame edendama leppimist, peame üritama laiendada praeguste valitsuste pädevust ning me peame olema valmis oma sõdurid Afgani, Afganistani pinnalt ära tooma. suur aitäh. Isabel Durand. härra president, nagu te teate, leping ähm, Belgia riigi ja elektrikompanii Suez vahel ähm, sõl-, sõlmiti mõni aeg tagasi äh, ning see leping kehtib kahe tuhande kahekümne viienda aastani, see on liberaliseerimispoliitika vastane, see kinnitab ka eh, tuumaenergia eh, monopoli, see teeb raske, raskemaks eh, uute energialiikide kasutusele võtmise ning kui tundus, et et äh, kui ja kui nüüd selgus, et ähm, EDF Suez on ka järelevalvekomisjoni liige, mis peaks turu, vaba, äh, turu toimimist jälgima, siis tekib äh, küsimus, et ähm, tekib selline tunne, et kohtunik ja prokurör on sama isik energiaküsimused on kahtlemata väga olulised, eriti uuenev, taastuvatava energia kasutusele võtmise küsimused, loodetavasti ei eh, teki Belgias paks elektrika, mis eh, eh, võimaldab Elektriveli ja Suezi koostoimimist aina jätkata. härra, härra Higins järgmisena kümned tuhanded avaliku sektori töötajad Iirimaal streigivad madalapalgalised õed, õpetajad, riigiametnikud, neil on kõrini sellest, et eh, nad peavad kannatama majanduskriisi, kapitalismikriisi tagajärgi ja maksma kriisi eest, mida nemad ei ole põhjustanud. mina sooviksin, et Euroopa Parlament toetaks homme streikivaid töölisi. Iirimaa valitsusel ei ole demokraatlikku mandaati ma tahan, et Iirimaa töölised suurendaksid oma streigitegevust, et valitsus langeks ja et valitsus langetaks otsuseid, mida rahvas soovib nõukogu ja komisjon on nõudnud samuti Iirimaal eelarvekärpeid, nendel institutsioonidel on veelgi väiksem usaldusväärus pärast seda kokkulepet sotsiaaldemokraatide ja Rahvapartei vahel kus kõrgeks esindajaks välispoliitika küsimustes on äh, äh, määratud inimene, keda pole kunagi oma kohale valitud Äh, lihtsalt ta on saanud selle koha sellepärast, et leiboristid usaldavad teda. Äh, ma arvan, et inimesed ei tohiks sõltuda selle koja neoliberalistlikust enamusest. härra Andreas Möltser. härra president, suur tänu. ega kuues eurooplane on vähemuse liige aga vähemuste õigused äh, on jäänud varjukülge. Euroopa Komisjon on öelnud, et äh, nemad ei saa sekkuda vähemustega seotud konfliktidesse, kui nad on liikmesriigi pädevuses Euroopa Liidus ei ole ühtset lähenemist ja rahvusvahelist õigust tõlgendatakse liikmesriigiti väga erinevalt. näiteks Prantsusmaal rahvusvähemuse mõistet ei äh, tunta, Sloveenias on teatud omad otsused, Austrias on Sloveenia vähemus, kellel on kõik võimalused, aga käärid on tõesti väga suured. kui me tahame säilitada etnilist ja äh, õiguslikku ühtsust Euroopa Liidus, siis meil peaks olema ühtne rahvusvahelise õiguse tõlgendus ja Euroopa Liit peaks näitama, et äh, rahvuslike erinevuste säilitamine on Euroopa jaoks tähtsam äh, tõesti tegudes, mitte ainult sõnades. aitäh! ja nüüd saab sõna härra Sikerski. Które odbyły się 9 listopada tego roku w Berlinie üheksas november äh, nägi, äh, ühendatud novembril me tähistasime Berliinis äh, Berliini müüri langemise ning Saksamaa taasühistamise aastapäeva, demokraatia taassündi Kesk- ja Ida-Euroopas. me tähistasime ühe tee lõppu, ühe müüri langemist, aga see kõik sai alguse tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal Poola rannikul Lech Walesa juhtimise all, nii et, et ärgem unustagem ka tuhande üheksasaja viiekümne kuuenda aasta Ungarit, ärgem unustagem Poznani sündmusi, Tšehhoslovakkia sündmusi. paljud pühendunud opositsiooniliikmed erinevates riikides võitlesid vabaduse ja demokraatia eest. mõned ohverdasid oma elu. austagem neid inimesi pidagem meeles neid poliitikuid, kes oma kujutusvõime ja loovusega panid aluse suurtele muutustele, aitäh! kolleegid, mul on teile üks teadaanne, ma loen selle ette inglise keeles. võib-olla ma tahaksin öelda, et härra David Martini lend hilineb, tema on meie raportöör, jutt käib siis raportöör David Martinist ja seetõttu ma paluksin kas koda on nõus sellega, et härra Mart